vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame muudatusettepaneku sada seitsekümmend seitse juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi saja kaheksakümne kuuenda juurde jõuame. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada ja kuusteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt. kontrollime kontrollime siis kakssada kaheksateist elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. kakssada üheksateist poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teadsin kohe. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt mida me kontrollime? kakssada nelikümmend üheksa. kas see oli vastu võetud? kakssada nelikümmend üheksa, siis kontrollime hääl-, elektrooniliselt ja hääletamine on lõppenud. kakssada nelikümmend, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud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 ja tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus poolt ja suuline muudatusettepanek siia juurde, vastu, erapooletu ja vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, kui inglise tõlge ei tööta, siis võtke poola keele pealt, ütleb esimees. kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus kakssada seitsekümmend kuus poolt, ja see on vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. edasi, kakssada kaheksakümmend üks. kakssada seitsekümmend seitse kontrollime. kakssada seitsekümmend seitse ja kakssada kaheksakümmend kaks. hääletage, mille poolt tahate, ütleb esimees nii, hääletamine on lõppenud. kakssada kaheksakümmend üks. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ebaselge tulemus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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime elektrooniliselt. Was war das? 32, ne?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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, siiski nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 härra Paletskis, äh, tahaksin teha siin suulise muudatusettepaneku. Äh, pidasin nõu äh, variraportööridega ning meie pakuksime välja siia joonealuse märkusena kompromiss kaheksa juurde, et poliitvangid veel Valgevenes Mihhail Autokovitš, Mihhail Statkevitš, Pavel Severanitš, härra Taskevitš, Eduard Lobau, Ales Belatski, Nikolai Sadok, Ihal Alinevitš, Aleksander Fratškevitš oleksid siin kõik nimepidi ära toodud. ja siin oleks siis joonealune märkus selle kohta tehtud. ja poliitvangide nimekiri sisaldab nimesid, mida ma siis praegu ette lugesin. suur tänu, ütleb härra esimees. selle joonealuse märkusega, kes kiidab heaks kompromissi kaheksa poolt, et vastu, vastu võetud. ja nüüd edasi. seitsekümmend neli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 vaatame veel kaheksakümmend, kes on poolt ja kes on erapooletu ja kes on vastu. selge, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. edasi, üheksakümmend. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu võet-, äh, erapooletud ja vastu võetud. edasi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus äh, teksti üle muudetud kujul. hääletamine lõppenud gratulatsioon! ja tunnustan raportööri. Nikolai Šonin Daimjov. colleague. Next item, the brief by järgmine eh, päevakorrapunkt on Pat Gallageri ülevaade Reykjavikis Islandis eh, aset leidnud kohtumisest ja resolutsiooni ettepanek kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnenda aasta eduraporti kohta tuletan teile siinkohal meelde, et muudatusettepanekute esindamise tähtaeg on neljas september kaks tuhat kolmteist kell kaksteist. annan nüüd kohe sõna äh, härra Pätt de Kaup-Kälegerile. suur tänu, härra esimees ja suur tänu äh, selle võimaluse eest väliskomisjoni teavitada meie kohtumise tulemustest Islandil eelmisel nädalal, nagu te teate, siis parlamendivalimised toimusid kahekümne seitsmendal aprillil ja nüüd on moodustatud uus valitsus ning uus valitsus on külmutanud liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga ning öelnud ka, et see küsimus pannakse rahvahääletusele. poliitiline olukord on muutunud Islandil ning äh, seetõttu kahekümne seitsmendal juunil toimus ähm, Euroopa Liidu Islandi parlamentaarne ühiskomisjon Reykjavikis, see oli väga ajakohane. räägiti Euroopa Liidu ühisprojektidest ning äh, esin-, erinevate organisatsioonide esindajad olid ka kohal. see visiit andis tegelikult parema arusaamise ja ülevaate Islandi valitsuse uuest lähenemisest liitumisläbirääkimistele kokkuvõttes ning me saime erinevate poliitiliste parteide vaadetest teada, ning ka kodanikuühiskonna suhtumisest. tahaksin selle visiidi peamised äh, järelmid kokku võtta ja detailsemalt. koalitsiooniparteid, Sõltumatuse partei ning progressiivsed äh, jõud on öelnud, et nad on Euroopa Liidu liitumise vastu pärast seda, kui uus valitsus moodustati opositsiooniparteid on endiselt lõhestunud Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses, aga tundub, et nad on pigem liitumisläbirääkimiste lõpuleviimise poolt. Euroopa Liidu liikmelisuse toetusele on vähenenud, seda seetõttu, et valitsenud on Euroopa Liidus finants- ja majanduskriis, samuti makreli ja teised kalandusküsimused on äh, samuti võõrutanud äh, erinevad osapooled äh, Euroopa Liidust. Islandi parlamendile esitatakse käesoleval sügisel praegused avatud küsimused. mitmed küsimused on veel lahtised seoses liitumisläbirääkimisega, mis puudutab Euroopa Liidu Islandi parlamentaarset ühiskomisjoni siis äh, meile kinnitati äh, peaministri partei äh, poolseid kahtlusi, aga samas tulid ka signaalid, et ei korraldata rahvaküsitlust, ei ole eriti mm, oodata, et valitsus, mis on Euroopa Liiduga liitumise vastu, alustab läbirääkimisi isegi, kui rahvahääletusel hääletatakse selle poolt. edasi on küsimus kuidas rakendatakse otsus äh, külmutada liitumisläbirääkimised, praegu ei ole päris täpselt teada, saab täpselt äh, abiprojektidega, liitumiseelsete abiprojektidega. Äh, valitsus ütles pärast valimisi, et ta tahab panna kõik projektid praegu ootele, aga praegu tundub, et neid küsimusi endiselt arutatakse Eh, igal juhul eh, tähendab see vähikäiku saavutatud edusammudele. nii et Island eh, tahab endiselt Euroopa Liiduga teistes valdkondades lähedasi suhteid. Nad on valmis süvendada teatud vastastikuse huvi küsimustes suhteid ning uus valitsus näeb, et vabakaubanduspiirkond oleks ehk selleks koostööks õige Äh, võimalus. ka Arktika küsimused olid meie ühiskomisjoni istungil äh, päevakorras. Äh, Islandi valitsus on tahtnud koostööga edasi minna ning kõrgetasemeline dialoog Euroopa Liidu ja Arktika küsimustes on loodud. uus valitsus on pühendunud selle protsessi jätkamisele. mis puudutab makrelli vaidlustuse küsimusi, siis Euroopa Liidu sanktsioonid, arvavad islamlased, oleks äh, kindlasti väga destruktiivsed ning äh, küsitakse ka, kas võimalikud sanktsioonid on üldse õiguspärased. me muidugi ei tea seda enne, kui sanktsioonid on rakendatud. Äh, Makreli vaidlus oli ka erinevate osapooltega kohtumisel kõige olulisem teema ning meid kutsuti üles parlamendina võtma aktiivsemat rolli ning arutama Makreli küsimuse lahendamist Äh, kalanduskomisjon Euroopa Parlamendis on olnud jätkuvalt aktiivne ning äh, püüab äh, sellel tõsisel teemal edasi läbi rääkida. lõppkokkuvõttes ei ole selge, mis liitumisprotsessist saab, küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid, eriti mis puudutab järgmisi samme ning referendumi ku-, ku-, väljakuulutamist. otsus külmutada liitumisläbirääkimised on Äh, mõjutanud äh, kindlasti ka liitumiseelsete rahade liikumist Islandile ning seda olukorda on vaja selgemalt hinnata. uus lähenemine tähendab kindlasti tehnilisi ja poliitilisi lahendusi ja vastuseid Euroopa Liidu poole pealt. me oleme valmis kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal novembril pidama meie teist kohtumist käesoleval aastal ning eeldatavasti juhtub see pärast seda, kui valitsus äh, hindab äh, läbirääkimiste praegust käiku ning ka arenguid Euroopa Liidus. mitmed liikmed, Catherine Staler ja mm, härra Breda olid äh, kohal ka sellel visiidil ning nad võivad ehk ka kinnitada, kuidas siis tänane asjade olukord on. Ähm, nüüd annan sõna äh, härra Bredale, kes on raportööriks suur tänu, esimees. kõigepealt, kui te olete minuga nõus, siis tahaksin rääkida kuuendast parlamendi ühise komisjoni kohtumisest. kõigepealt tahaksin välja tuua, kui soojalt meid Islandil vastu võeti. kohtusime nelja erakonna liidriga. kokku on neid siis kuus, kes on parlamendis esindatud. meil oli võimalus rääkida ka peaministri ja rahandusministriga, kes on kahe kõige suurema erakonna liidrid ja kes moodustavad praeguses valitsuses koalitsiooni. ma teen siin ühe kõrvalmärkuse, ma loodan, et seda ei mõisteta valesti. nimelt alguses praeguse peaministri erakond toetas Euroopa Liiduga liitumist, kuid nad ei olnud äh, kunagi kohtunud äh, parlamentaarse ühiskomisjoni liikmetega, kuid äh, praegune peaminister rääkis kuude kaupa sellest liitumisest aga mis puudutab seda kohtumist, siis äh, resolutsioon Islandi kohta ning kas selle kohta pidi leidma aset äh, arutelu. Äh, komisjonis võeti see tekst laiapõhjalise toetusega vastu me ei olnud küll rahul äh, täielikult äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tehtud edusammudega, me oleme seda juba arutanud ning äh, läbirääkimised on peatatud, siin võeti vastu teatud otsused, esimene otsus oli parandada resolutsiooni ning teine otsus oli teksti lühendada isegi suurel määral võttes kokku praeguse poliitilise olukorra pärast valimisi. esimene otsus, selle põhjal tahtsime lisada pealkirja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Islandi poolt tehtud edusammud ja valimiste järgsed väljavaated, see oli esialgne pealkiri siis koos äh, valimisjärgsete pea, väljavaadetega, kuid arutelu tulemusel jõudsime otsusele, et äh, peame võtma arvesse asjaolu, et äh, meil on nüüd kaks Euroopa Liidu vastast erakonda koalitsioonis. ühiskomisjoni töö rõhutas selgelt, et uus valitsus ei soovi jätkata liitumisläbirääkimistega või vähemalt äh, mitte enne seda, kui nad on korraldanud vastavasisulise referendumi. referendum puudutab liitumise läbirääkimiste jätkumist ja selle teemaline deklaratsioon on ka tehtud, kuid äh, võimaliku referendumi äh, kuupäevaga sisu ei ole selgelt väljendatud, valitsus ei tundu siin liigselt kiirustavat. praegu on viimane info nende poolt, et nad ootavad uut parlamentaarset arutelu ning see peaks siis hindama läbirääkimiste seisu Euroopa Liiduga. Reykjavik ütleb ilmselt, et äh, septembris-oktoobris jõuavad nad selle hindamisega lõpule ja tõenäoliselt pärast seda parlamentaarset debatti võetakse vastu otsus, et referendumit pole vaja korraldada. kuid siin tuleb välja tuua, et hiljutine uuring, mis viidi välja hiljuti näitas et, et kaheksakümmend kaks protsenti islandlastest soovivad, et see referendum viidaks läbi kohalike valimistega samal ajal järgmisel aastal. nii et olukord on väga keeruline praegu. islami enamus toetab, Islandi enamus toetab läbirääkimiste jätkamist. ja viimased äh, uuringud näitavad et, et viiskümmend üks protsenti soovivad, et äh, läbirääkimised jätkuksid. me oleme siin tekstis püüdnud välja tuua oma kahetsust selle kohta, et Islandi valitsus ei ole läbirääkimisi ähm, lõpule viinud, äh, silmas pidades võimalikku referendumit ja äh, me nägime seda, kui nad äh, oma liitumistaotluse esitlesid, et seda nad äh, siiski teha plaanisid. laiendatud komisjoni töös näitas härra Füüle oma pühendumust selle küsimuse puhul ja me peaksime jätkama läbirääkimisi ka Islandiga ma tahtsin teie kolleegidelt küsida, ähm, mida nemad selle raporti kohta arvavad. ma arvan, et see tekst peaks olema lühike. meil ei ole siin mõtet seda teksti väga pikaks ajada. nagu ma olukorda kirjeldasin, peab meil olema äh, valitsuse seisukohast väga konkreetne ülevaade ja ma arvan, et siin ei ole mõtet liiga palju detailidesse laskuda me ei saa tagasi pöörduda eelmise aasta raporti juurde. lõppude lõpuks on ju läbirääkimised vahepeal külmutatud, aitäh. suur tänu härra Predale. härra Faam, kas teil on midagi kommenteerida? aitäh. kõigepealt tahaksin tänada härra Predat selle tasakaalustatud teksti eest. pärast valitsuse vahetamist Islandil on tõesti selle tööga olnud väga keeruline. tänu ka parlamentaarsele ühiskomisjonile ülevaate eest praegusest olukorrast, sellepärast et me peame praegust olukorda tõepoolest hindama kui kandidaatriik külmutab läbirääkimised, siis on tegemist väga erakorralise sündmusega ja me peame rõhutama, et ükskõik kui palju me ka ei kahetseks uue valitsuse seisukohta, peame me seda siiski austama ega neid liiga palju tagant tõukama. Islandi valitsuse tegutsemine on kahetsusväärne ja meie fraktsioon leiab, et Island on väga teretulnud Euroopa Liidu, tegemist on demokraatliku, tugevate institutsioonide ning tugeva majandusega riigiga, kuid Islandi valitsus peab otsustama oma järgmiste sammude üle ning me peame kindlasti Islandi inimeste soovi austama, kuid me peame praegust olukorda hindama ning töötama välja konstruktiivse viisi edasiliik-, liikuda. oluline on see, et Euroopa Liit ust ei sulgeks, me peame liikmesriik, taotluse ikkagi avatuna hoidma ning lükkama edasi kõiki otsuseid, mis nõuab Islandilt kas jah või ei vastust. me ei tohi provotseerida siin negatiivset reaktsiooni neid liiga tugevalt tagant tõugates, see võib muutuda äh, Äh, iseendale vastu töötavaks ning sulgeda selle akna lõplikult, me peame siin asjad maha rahustama. ma olen nõus härra Preda raportiga, kuid ma arvan, et me peame äh, kuuenda ja seitsmenda lõigu sõnastust vaatama. ma arvan, et me ei pea seda äh, referendumit ise, iseendast mõistetavaks pidama ning me ei tohi ka siin seda tagant lükata läbirääkimised on näidanud Islandiga, et seni, kuni ei ole veel konkreetset kuupäeva paigas, siis on ka teised võimalused veel avatud. islandlastel on suured lootused ehm, liitumisega seoses, ma arvan, et seda arvamust nad ei muuda, kuid kui valitsus arvab, et ajutiselt Äh, liitumisläbirääkimiste külmutamist saab läbi viia ka ilma referendumita, siis see on võib-olla parem valik, eriti nagu härra Kallagere ütles, siis äh, konkreetne ei põhjustaks väga palju probleeme ebaprogrammide jaoks, makrelli küsimuses, Icesave'i ülejääki küsimustes, sellest ei tuleks mitte midagi head, kui referendum kohe läbi viidaks, nii et hoidkem kontakti Islandiga, hoidkem dialoog avatuna, meie jaoks on nende liikmesuse küsimus meie jaoks väga oluline, nii et jätkakem siin tasakaalustatult ja arukalt, aitäh! suur tänu, härra Faar! kedagi teine sõna ei soovinud siin, tuletan teile veel kord meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on neljas september. aitäh, esimees, mina olin üks nendest delegatsiooni liikmetest ja minu äh, mina kohtusin kodanikuühiskonna esindajatega ja kodanikuühiskonnas seis reedese kohtumise kohta oli selline, et nad soovisid liitumisläbirääkimiste jätkumist ning nad olid frustreeritud, kuid ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, et me peame nende küsimustega väga ettevaatlikult tegelema. septembris-oktoobris peaks aset leidma arutelu ja selle põhjal koostatakse raport, me ei tea, kas äh, Iseseisvuspartei ja Progressipartei vahel on kokkulepe referendumi küsimuses äh, Äh, millal see täpselt äh, peaks aset leidma ja seega septembri-oktoobri debatt on väga oluline. kõik asjad on praegu külmutatud, me peame tagama selle, et meie poolt jääb uks avatuks ning kahekümne seitsmenda ja kahekümne kaheksanda novembri kohtumine on väga oluline ja me peame rääkima siis Islandi kolleegidega ning äh, olukorda hindama. minu meelest oli meie kohtumine väga kasulik ning need kolleegid, kes seal osalesid, said sellest ka suurt kasu. tahaksin ka välja tuua äh, komisjoni ning teiste Euroopa organisatsioonide suurepärast tööd, kes töötavad väga keerulises olukorras hetkel ja me peaksime neid kindlasti tunnustama ja öö, äh, nende olukord on väga ebakindel, kuivõrd IBA projekti puhul oli siin tagasitõmbumine ja me külastasime äh, tervet rida projekte. paljud minu kolleegid hindasid äh, kõrgelt seda suurepärast tööd, tööd, mida seal tehakse ja minu meelest on väga oluline, et me seda dialoogi edasi peame. aitäh, et mulle sõna andsite. aitäh, härra Preeda. soovite võib-olla vastata? ma vastan lihtsalt äh, tänades oma kolleege äh, sotsialistide fraktsioonist, kes äh, tegid siin väga kasulikke märkusi meie dialoogi edasiviimiseks ning ähm, lisan pisut poliitilisema märkuse omalt poolt küsimus äh, referendumi küsimus on väga tundlik, kuivõrd äh, praegune valitsus äh, võttis riski, öeldes, et me ei astu ilma referendumitega ühtegi sammu, kuid samas valitsus mõistab, et islandlased referendumit toetavad. seega probleem on selles, et valitsuse jaoks on nüüd selline tupikseis, sest kui nad referendumi läbi viivad, siis e Islandi enamus toetab Euroopa Liiduga liitumist, aga valitsus ise on liitumise vastu. nii et see võib nende elu üsna keeruliseks muuta. ja nad saavad tõenäoliselt äh, referendumil vastuse, mida nad ei soovi ja poliitilises plaanis on see nende jaoks kahjulik. ja teiseks, äh, kui nagu te näete isegi, et kui läbirääkimised alustati, siis ei toimunud äh, referendumit, aga kui valitsus nüüd äh, soovib oma seisukohta ümber sõnastada, paludes parlamendil teha täpselt vastupidist sellele, mida nad tegid alguses, siis nad paluvad just nagu läbirääkimised kõrvale lükata. erinevate Islandi erakondade poliitilised strateegiad näiteks äh, sotsialistid toetavad liitumist, aga teised on sellele vastu. siin on tegemist väga keerulise poliitilise olukorraga ja äh, sellepärast toetan oma sotsiaaldemokraatidest kolleege, kes ütlevad, et me peame olema ettevaatlikud äh, nende reaktsioonide suhtes, mida me ise võime seal põhjustada. suur tänu teile veel kord. Next item. järgmine päevakorrapunkt. Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod raportöör Jose Ignacio Salafranco Sanchez Neira. Teil on sõna. Äh, tänan, juhataja. saan teha lühidalt. kolleegidele ilmselt meenub, et see poliitiline kokkulepe, äh, mille üle me hääletasime Strasbourgi osaistungil ja olla saavutanud seda, mida me soovisime nõukogus saavutada, äh, mis on nüüd sõnastatud poliitilises resolutsioonis, mille üle hääletasime eelmisel nädalal, sai see resolutsioon vastu võetud. ja seega mitmeaastases finantsraamistikus välispoliitika jaoks ette nähtud äh, eelarve suurenemine äh, kujutas endast kolm protsenti teistes tegevusvaldkondades, kus Euroopa Liidu tegevusele eraldatud summasid vähendati, oli samuti tõus kolm protsenti. kaks tuhat neliteist on minu raporti järgi esimene aasta, kui käivitub MFF ja kummaline on see, et komisjon on äh, teinud ettepaneku äh, suurteks äh, kärbesteks välispoliitikas neli koma viie protsendi ulatuses aastaks kaks tuhat kolmteist olid eh, kohustused üheksa koma kolm neli kolm miljardit eurot ja nüüd oleme jõudnud eh, kaheksa koma saja seitsmekümne viie miljardi peale. see kujutab endast väga suurt kärbet. Uh... Äh summas üks koma sada kuuskümmend miljardit eurot ja raportöörina ei saa ma nõustuda selle väga suure kärpega, äh, mille komisjon on välja pakkunud Euroopa Liidu välispoliitika valdkonna jaoks. kahtlemata äh, kolmeprotsendiline kasv terve perioodi jooksul, äh, mis pigem langeb selle mitmest finantsraamistiku viimastele aastatele, on igati tervitatav kuid sellest ei piisa nende rahastamisvahendite rahastamiseks ega liidu kohustuste täitmiseks. ja seetõttu me ei saa nõustuda nende suurte kärbetega, eh, mille komisjon on esitanud oma eelarve parandusettepanekus. Te kuulasite täna Leedu välisministrit, kes tutvustas eesistumise prioriteete ja eelseisvat Vilniuse tippkohtumist naabruspoliitika teemal ja Araabia kevade temaatikat, mille esindaja tutvustas meile olukorda Süürias, Egiptuses ja teistes riikides, mis endiselt äh, kannatavad poliitilise ebastabiilsuse tõttu ja naabruspoliitikal on ette nähtud neliteist koma viie protsendiline kärbe, äh, seitseteist protsendiline kärbe liitumiseelse abi osas kolme koma viie protsendiline vähenemine stabiilsusmehhanismi jaoks ja ka suured kärped meie ühise julgeoleku ja välispoliitika jaoks. minu ettepanek juhataja ja minu taktikaline seisukoht on, et me peaksime üritama taastada need eraldised kahe tuhande kolmeteist aasta tasemel ja selleks on vajalik menetlus. ja kuna meie komisjon on eelarvele teatud piirangud seadnud, me peame esitama oma muudatusettepanekud enne, kui nõukogu langetab oma otsuse. kahjuks äh, ma vestlesin äh, üldeelarve raportööriga aastaks kaks tuhat neliteist, ütlesin talle, et me ei ole rahul et töö sellistel alustel jätkub ja mulle kinnitati, et arvestades sellega, et läbirääkimised on väga keerulised, nad äh, püüavad silmas pidada ka väliskomisjoni seisukohta nendes küsimustes ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes juuli Äh, ma loodan, et me saame lõplikud arvud paika neljandaks septembriks ja kui me peame teatud korrigeerimised tegema pärast seda, kui nõukogu on oma otsuse lahendanud, saame seda teha suuliste muudatusettepanekute vormis ja minu kavatsus, härra juhataja, on enne suvepuhkuste algust, võimaliselt homme, kutsun kokku variraportööride koosoleku, et saavutada kokkulepe strateegia osas mm. proua Jäätenmägi on kohal, tema on ALDE poolt varireportöör Äh, see on siis meie tegevuse raamistik, härra juhataja, väliskomisjonina äh, nõustumine nende suurte kärbetega välispoliitikas äh, äh, äh ja ülemkogu küll möönis, et välispoliitika valdkond pidevalt suureneb, äh, selliste kärbetega me ei ole nõus ja ma ei usu, et keegi siin viibijast seda sooviks. ma püüan edastada kolleegide murepunktid ja olenemata nendest juriidilistest ja tehnilistest piirangutest eh, püüan ma seda asja paremaks muuta. härra Salafranca, tänan teid. suurepärane, keegi soovis sõna võtta. ma tahan teile veel kord meenutada. aga siiski äh,, proua Jäädenmägi soovis sõna, palun suur tänu. no ma näen, et te teete kokkuhoidu isegi kõneaja arvelt, äh, kuid kahjuks me vähesed tahavad sõna võtta. ma tahaksin lisada omalt poolt paar sõna. esiteks, ma mõistan, et komisjon soovib kulusid ja eraldiste taset vähendada sest varasematel aastatel ja isegi enne seda on Euroopa Liit andnud liiga suuri lubadusi. kuid pole suutnud oma lubadusi täita. eelarve menetlemise algetapid peaksid olema ettevaatliku lähenemisega ka äh, kohustuste võtmisel Äh, kuna siiani on äh, prioriteedid langenud eelarveperioodi lõppu, nüüd, äh, kui on kahe, kaheteist koma viie protsendiline kärbe ette nähtud, tahan ma esitada küsimuse komisjoni või nõukogu esindajal, kuidas jääb idapartnerlusega äh, sest idapartnerluse programmide puhul on ette nähtud ligi kolmekümneprotsendiline kärbe ja minu arust see on väga suur kärbe. miks? miks vähendatakse äh, ligi kolmekümne protsendi võrra? Äh, samas kui lõunapartnerluse suunal on eraldised kasvanud, mõõdukalt, kuid siiski kasvanud. teine küsimus. puudutab neid kulukohustusi, mida nüüd on vähendatud ja põhjendusi nende kärbete jaoks. loomulikult ei saa esitada meile põhjendusi väiksemate kärbete puhul, kuid suurte kärbete puhul ma ootan teiepoolset selgitust. ja nagu te isegi eeldate, tahate küsimus esitada Arktika poliitika kohta, kuidas seda tulevikus hakatakse rahastama millal tehakse otsus Arktika infokeskuse loomise kohta. ja lõpuks ma mõistan, et kui rahalisi eraldisi vähendatakse, siis me peame põhjalikumalt mõtlema, kuidas olemasolevaid rahalisi vahendeid paremini kasutada, kuhu nad suunata, et saavutada parimad tulemused olemasolevate rahaliste vahenditega seda ma tahaksin kuulda. kuidas on rahasid kulutatud viimaste kahe aasta jooksul, millised tulemused on saavutatud? kas need tulemused vastavad parlamendi poolt seatud eesmärkidele? proua Gomes. juhataja Maria Muniz raporti, värireporter ei ole kohal kuid ta palus mul äh, edastada tema märkused, äh, mis peegeldavad ka fraktsiooni murepunkte ja mis on seotud meie põhikaebusega komisjoni poolt äh, seoses sellega, et eelarvet igal aastal vähendatakse. käesoleval aastal kui see kavandatud kärbe jõuab kaheteist koma viieteist protsendini võrreldes kahe tuhande kolmanda aasta eelarvega, äh, peaksime olema väga mures. ja me peaksime mõtlema selle peale, kas selliste eelarveliste vahenditega suudab Euroopa Liit äh, muutuda see ülemaailmne ilmseks äh, teguriks, nagu meie komisjon soovib. me soovime, et kolleegid oleksid teadlikud sellest, et eh, neljandas rubriigis ette nähtud suured kärped tulenevad eh, eh, MFF-ist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, mis ei ole piisav ja mis ei ole piisavalt ambitsioonikas. mitmeaastase finantsraamistiku suhtes saavutatud kokkulepe vähendab kuueteist protsendi võrra komisjoni esialgsest ettepanekust terve perioodi üle. meile teeb eriti muret kavandatav kärbe Äh, demokraatia äh, rahastamise vahendile ja naabruspoliitika rahastamise vahenditele. mõlemad on prioriteetsed valdkonnad mitte ainult meie fraktsiooni jaoks, vaid usun ka terve komisjoni jaoks. seega me toetame raportöör Salafranca joont ja teeme omapoolsed muudatusettepanekud, et veel kord rõhutada meie vastuseisu, mis võib muuta meie tegevusvaldkonna vähem tähtsaks. härra Salafranca tänan, juhataja. kui ma proua Jäätemägist õigesti aru sain ja sain õigesti aru tema mõistlikest küsimustest, kuigi need olid adresseeritud pigem komisjoni esindajale kui mitte minna, äh, tahaksin mina ka kuulda, mida komisjonil on vastuseks öelda ja alles pärast seda äh, saaksin vastata omalt poolt ja võib-olla hajutada mõningaid murepunktesid ma tahan teile veel kord meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes juuli kell kaksteist null null ja juhin teie tähelepanu, et muudatusettepanekud saab esitada ainult inglise keeles. eelarve eh, kohta esitatud muudatusettepanekud eh, on samuti kuueteistkümnes juuli tähtaeg, kuid need muudatusettepanekud tuleb esitada kõikides keeltes. härra Sõnav. Franka juhataja, mitte et ma ei taha oma seisukohta peale suruda, vaid ma tahaksin küsida, kas komisjoni esindajad on kohal, kes saaksid vastata proua Jäätenmagi esitatud küsimustele ja mina jagan neid muresid. oleks hea kõigepealt ära kuulata komisjoni seisukoht selleks, et hajutada avaldatud muresid, punkte komisjon, kas te saate vastata? suur tänu, härra esimees. komisjon teostab siin ainult eh, MFF-i ülemmäärade otsust, nii et kaheteist koma seitsme protsendiline vähenemine, vähendamine on Äh, sellega seoses äh, mitmeaastane finantsraamistik seab selle ülemmäära paika ning tuletan teile ettepaneku te,, tuletan teile meelde, et me tegime kahe tuhande ähm, üheteistkümnendal aastal neljanda jaotise küsimuses kahekümne protsendise suurendamise ettepaneku, kuid seda vähendati umbes kakskümmend protsenti uue mitmeaastase finantsraamistiku raames, nii et see vähendamine toob endaga kaasa kaheteist koma viie protsendise vähendamise kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga, kuid meie ei saa teha ettepanekut, mis läheks MFF-i ülemmäärast kaugemale me tegime ka saja viiekümne üheksa miljonilise eh, ettepaneku, mis on üsna oluline siin, kuid eh, seda tuli arvesse võtta, kui me kaalusime ka esialgset eh, vähendamist ja komisjon saatis kahekümne seitsmendal märtsil nõukogule ja parlamendile vastavalt eh, nõukogu, ülemkogu veebruarikuu järeldustele ettepaneku, mille järgi öö, jaotati need vahendid äh, vähendamisele vastavalt. nüüd on siis see ettepanek meie ees laual, kuid tegemist on keeruliste valikutega. meie saame teha ainult ettepanekuid, mis äh, vastavad MFF-i ülemmääradele. sellel põhjusel on siin vähendamisi, mis on suuremad või väiksemad ja komisjon püüab siin kinni pidada äh, poliitilistest prioriteetidest, eriti just Ehm, eriti mis puudutab näiteks humanitaarabi, DCI-d, nii et tegemist on väga keerulise ülesandega ja me oleme siin kõik keerulises olukorras. aga me peame nende ülemmääradega arvestama. mis puudutab äh, instrumentide kohta käinud küsimust, siis ma kahjuks ei INI kohta ei oska vastata, aga eh, komisjon eh, suudab eh, ehk hiljem selle juurde tagasi tulla, nii et need olid siis meiepoolsed vastused kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kohta. tingimused on üsna keerukad meie jaoks, kuid me saame teha ainult sellist ettepanekut, mis on MFF-i ülemmäärade raames. raportöör, ma arvan, et ehk on teil vaja natuke aega, et vastata. Eh, mõningad äh, äh, proua Jäätemägi küsimused jäid vastuseta äh,, kuidas mõningaid programme edaspidi rahastada, nagu näiteks ta viitas Arktika programmile kuid ma tahan kolleegidele veel kord äh, mainida, et seoses selle äh, finantsperspektiiviga, kui äh, MFF on ette näinud kolmeprotsendilise kasvu, me ei mõista, miks. esimesel aastal on ette nähtud kaheteist koma viie protsendiline vähenemine, sest kolm protsenti on ette nähtud MFF terve perioodi peale. kuid samas näeme, et tehtud on suuri kärpeid äh, äh, meie prioriteetsetes valdkondades põgenike valdkonnas, naabruspoliitikas, mis on meie prioriteetsed valdkondad, mm, nõukogu otsus äh, ratifitseerida meiepoolne ettepanek on olemas ja leiti, et välispoliitika valdkonda äh, tuleb rahastada sellisel tasemel, mis võimaldaks meil tegutseda vastaval tasemel ka ülemaailmsel areenil. täna hommikul me rääkisime äh, eelseisvast Vilniuse tippkohtumisest. meil on ka naaberriigid lõuna pool, kes on väga mures ja me peame äh, arvestama ka äh, nende suunaliste projektidega ja taotlustega ja me ei saa neid alati täita, kui sellised suured kärbed seisavad ees. Äh, kolm koma viis protsenti näiteks meie ühises julgeoleku ja kaitsepoliitikas ette nähtud vähenemine ja ähm, kuna ka meie osaleme eelarve koostamisel, me peame ära kasutama meile antud volitusi. meie kodanikud on teadlikud sellest, kuid eelmisel nädalal me hääletasime MFF-ile ja ma teen ettepaneku meie kolleegidele äh, Eh, et teeme taktikalise ettepaneku et taastada algsed summad eelarves ja ma saaksin vastata proua Jääkenmägile. Eh, üks asi on ratsionaliseerida eraldiste taset ja teine asi on väga suured kärped, mis võimaldab meil välispoliitika ülesandeid täita. ja see eh, muudab raskeks ka eelarve täitmise käesoleval aastal. ja samas on Äh, mõningaid pealkirja nimetusi muudetud äh, selleks, et äh, ühenduse eesmärgid oleksid tihedas kooskõlas sellega, mida meie soovime saavutada. kuigi esimesel aastal on väga raske näha, ähm, kus need suured kärped aset leiavad ja ilmselt Kesk- ja Ida-Euroopa naabrid kannatavad rohkem, ma usun, et see ei ole päris nii, proua Jätenmägi, sest Äh, meil on ka need rahastamisvahendid, mis sulavad äh, mitmeid suurriike ja neid vahendeid on suurendatud, mis omakorda tähendab kärpeid teiste riikide suunal. me peaksime tähelepanelikult kõik need arvud üle vaatama, äh, kuid arvestades ka eelarvekomisjoni ajakava, me peame oma seisukoha kujundama enne Coreperi kohtumist ja vähemalt kes septembri keskpuu, keskpaigaks ja ka proua Gomes avaldas muret. Äh, ma jagan tema muret ja ma arvan, et need on igati mõistlikud ja ma kaalun Äh, veel varireporteriga koosoleku kutsumis enne suvepuhkuste aega, eh, et panna kokku meie taktika komisjonis hääletuseks. loomulikult me peame läbirääkimisega eelarvekomisjoniga, me peame tegema mitmeid kohandusi. Eh, meil on neli prioriteetset valdkonda ja me ei saa kasutada pelgalt jõudu. Eh, sest kui me tagasi tõmbume oma ambitsioonikatest eesmärkidest, siis lõppkokkuvõttes võib juhtuda nii, et me saame äh, Äh, äh, välispoliitikaks veelgi vähem raha äh, võrreldes praeguse nõukogu seisukoha. me peame kaitsma välispoliitika seisukohti, me räägime erinevatest rahastus, rahastamisvahenditest ja mitte ainult välispoliitika jaoks, vaid ka teiste poliitikavaldkondade rubriikide jaoks eelarves. läbirääkimised Euroopa Liidu mõningate ühiste poliitikate osas lõppenud ja seal on äh, kindlaks lepitud, äh, kokku lepitud kindlates summades. ja mina ei soovi, et välispoliitikas ka niimoodi läheks, ilma et sellele eelneks arutelu ja meie seisukohtade avaldamine. seega ma võtsin arvesse proua Gomesi äh, Äh, äh, murepunktid, kes esines sotsiaaldemokraatide nimel varireportöörina, võtsin arvesse ka liberaalide varireportööri seisukohad ja ma loodan, et me komisjonis jõuame üksmeelele selles olulises küsimuses. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt on kinnine koosolek ja ma palun kõiki kes ei ole parlamendisaadik või personaliliige, lahkuda saalist. viieminutiline paus, et võimaldada inimestel lahkuda.